pealt annan ma sõna raportöörile. palun, härra Tamburano, teil on neli minutit. Doesn't work. Yes, okay. Okay. Buonasera, commissario. Buona... tere õhtust, volinik, head kolleegid energiamärgistus on Euroopa edulugu, millega tehti algust üle kahekümne aasta tagasi eh, ning seda kopeeritakse kõikjal maailmas. tegemist on millegagi, mida kopeeritakse kõikjal, eh, sellega märgistatakse tooteid turul. viissada miljonit kodanikku eh, saavad seeläbi teavet ning seeläbi me saame teavitada energiatõhususe ja muude omaduste kohta Euroopa kodanikel on tänu sellele õnnestunud osta pesumasinaid, külmikuid, ahje, lampe ja muid vahendeid, mis ähm, on üha tõhusamad me äh, oleme seeläbi kokku hoidnud raha, äh, energiat, oleme vähendanud kahju keskkonnale ning äh, vähem on ka haigusi. seeläbi oleme suutnud parandada ka meie sõltumatust me oleme väga palju pööranud äh, tähelepanu äh, tõhususele, aga äh, tarbijad on segaduses, sellepärast et liiga palju on erinevaid võrdlusaluseid ning väga palju mm, on erinevusi energiakasutuse hinna, hindade ja muude näitajate osas. me peame ära kasutama informatsioonitehnoloogia edusamme selleks, et võimalikult paremini selgitada olukorra praegusele tulevasele turule. praeguse raporti käigus oleme andnud endast parima selleks, et korraldada algsed ettepanekud. selleks, et paremini välja tuua informatsiooni ning parandada turgude järelevalvet ma olen kuulanud äh, seda, mida on öelda tarbijatel, tööstusel, VKE-del, järelevalveasutusel, kaupmeestel, äh, standardiseerimisega tegelevatel organisatsioonidel, WTO-del ning äh, ka Cinque Stelle liikmetel. ma olen teinud ettepaneku äh, Äh, parandada seda äh, tehtud ettepanekut selleks, et vältida selliseid skandaale, nagu me oleme näinud viimastel aastatel autotööstuses ma loodan, et olen kaasa aidanud uue eetika koostamisele, nii-öelda kaks punkt null eetikale. Äh, samuti olen tähelepanu pööranud andmebaaside kasutamisele mis peavad olema äh, võrreldavad ning äh, samuti, äh, mille abil oleks võimalik võimalikult palju informatsiooni saada. loodetavasti olen jõudnud tasakaalustatud ettepanekuni, mis teeti ühehäälselt heaks ka Intres ja ma tunnen suurt headmeelt sellise entusiasmi üle. muude paranduste hulgas tahaksin välja tuua järgmise. parlament soovib tugevdada standardi mõistet, lähtudes äh, tõhususe klassifitseerimisest. meil on vaja rohkem läbipaistvust ning kontrolli selleks, et näha, kuidas tegelikult tooteid kasutatakse. Äh, testid ja inspektsioonid peavad olema äh, tihedamini läbi viidud ning samuti peavad olema ja peavad tulemused olema jagatud kõikide järelevalveametite vahel. meil on vaja samuti ühte avalikku andmebaasi ning teist äh, Äh, siis vastava pädeva asutuse juurdepääsu jaoks ainult. Äh, samuti on meil vaja QR-koodi, mis oleks märgisele ära toodud, mis võimaldaks paremini mõista äh, tootjate poolt lisatud iseloomustusi. samuti on meil vaja pluss, pluss, pluss, pluss, pluss süsteemist lahti saada, meil on vaja silmas pidada paremat, paremini turgudel toimuvat dünaamikat. lisaks sellele on meil olnud äh, äh, raskusi üldreeglitega. ning meil on okei okay., I stop, I m sorry. kõnelejad katkestati, kõneleja vabandab. ei ole hullu, teil oli neli minutit kõneaega ja kõneajast oleks viisakas kinni pidada. see teema on ilmselgelt väga oluline ja ma tegelikult ei tahtnud teid katkestada, aga tõesti, palun pidage oma kõneajast kinni. ja tegelikult meie puhul on tavaline see, et sõnavõtja tõuseb oma kohalt püsti see kuulub meie äh, koja tavade hulka ja nüüd annan sõna proua Malmströmile, palun like. suur aitäh, ma tahaksin esmalt tänada muidugi raportööri härra Taburanot ning tema kolleege, kes on niivõrd tõsise küsimuse kallal tööd teinud üheks peamiseks Euroopa Liidu põhimõtteks on see, et me ehm, parandaksime tarbijate kodanike olukorda ning et nad saaksid puhast energiat tarbida. sellest lähtudes juulis kaks tuhat viisteist komisjon tegi ettepaneku, mille eesmärgiks oli ehm, kaasajastada ehm, olemasolevat õigusloomet energiamärgistuse raames energiamärgistusega on tagatud see, et kodanikud ja tarbijad saavad teha informeeritumaid valikuid, säästa energiat ja raha üle kaheksakümne viie protsendi tarbijatest tegelikult vaatab eh, energiamärgistuse üle, enne kui ostab külmiku või eh, pesumasina. Eh, see on endaga kaasa toonud nelisada kuuskümmend viis miljonit eurot säästa ning miljardeid tulu ettevõtetele küsimus on jätkusuutlikkuses ning äh, konkurentsivõimelisuses. seeläbi on veelgi tõhusamaid äh, tooteid äh, loodud ning sellele me peame muidugi ainult aplodeerima. irooniliselt tähendab see seda ka, et märgistus on omaenese edu ohvriks langenud. praegu süsteemi on vaja päevakajastada, paljud mudelid on väga kõrges klassis ning tarbijatel ei ole võimalik äh, Äh, vahet teha A pluss, A pluss pluss, A pluss pluss pluss, äh, selliste märgiste läbi on lihtsalt süsteem vähem tõhusamaks muutunud. Äh, need plussid on tegelikult miinusteks muutunud ju tarbijate jaoks pärast konsultatsioone ning tarbijate soovide läbivaatamist oleme me A-st kuni J-ni koos geeni koostanud uue skeemi ning eesmärgiks on see, et äh, kodanikel ja tarbijatel oleks võimalik võimalikult informeeritud valik sooritada. tänased tarbijad tahavad teada ähm, äh, Äh, sama palju oma äh, tehnoloogiliste vahendite energiatõhususe kohta kui kalorite kohta toidus ja seetõttu toetame raportööri Euroopa Parlamenti ja tänu teile meil on õnnestunud teha suuri edusamme selles ettepanekus. väga palju huvitavaid mõtteid on ära toodud äh, siin muuhulgas ka skaala läbivaatamise kohta. muuhulgas aga on siin ka kaks soovitust mis äh, minu meelest võivad õõnestada praeguse andmebaasi ettepanekut. me peame teadma täpselt, mida sellised muudatused endaga kaasa toovad. Äh, säte, kus tootjad saavad äh, omaenda teenistuse jaoks jätta öö, Äh, info endale, see on tehniliselt väga keerukas ning me, me ei ole suutnud, äh, me ei ole kindlad, et see oleks äh, rakendatav. siin on ette nähtud üks aasta andmebaasi loomiseks, mitte kaks, see ei ole reaalne. liigne kiirustamine võib viia selleni, et kvaliteet on lõpuks kehv ja me seda ei taha. samuti Äh, võib juhtuda, et sellest tähtajast lihtsalt ei suudeta kinni pidada, seda aga tuleks vältida, seega äh, ootan koostööd äh, selle kojaga ning sellega et, ja loodan, et ilma liigse halduskoormuseta õnnestub neid ettepanekuid ellu viia, vastasel juhul ei ole sellest kasu tarbijatele, nemad aga ju on need, kes muutusi läbi viimad ja me peame neile vahendid nende muutuste läbiviimiseks andma. suur aitäh, proua volinik teile ja nüüd saavad fraktsioonide esindajad kõne, kõigepealt Rahvapartei nimel annan sõna härra Roil teile, palun. suur aitäh, lugupeetud proua president, austatud kolleegid, kõigepealt suur aitäh hea koostöö eest, see oli kindlasti eh, keeruline, teiseks energiamärgis on eh, üks edulugu, seda on kolleegid ka öelnud, me suutsime jõuda kompromissile pärast pikka pikka tööd ja eh, kui homme, eh, vabandust, kolmapäeval hääletusel seda kompromissi hääle, eh, tõsiselt muudet-, muudetakse, siis meie ei saa seda kompromissi enam toetada. ja me peame mõtlema selle peale, kas me muudatusettepanekutega ähm, tahame seda kokkulepet muuta äh,. me peame mõtlema, kas me tahame seda muuta või jätta äh, see kokkulepe sellisele kujule, nagu ta on, oma puuduste ja positiivsete külgedega ja siin räägitakse äh, andmepangast, asjade äh, andmepangast, sellest, et liikmesriikide valitsused peaksid tegema koostööd, ähm, mida nad praegu ei tee kesksetes küsimuses, näiteks äh, üle-euroopalise andmepaiga loomine on üks sellistest küsimustest. see Äh, äh, kontrollraport, mis peaks nendesse äh, andmepangadesse jõudma, on väga oluline ja mõnedes riikides on see juba olemas. ja kulud, kui me seda ei tee, on kindlasti suuremad, komisjon on öelnud üks koma viis miljonit eurot, meie eeldame, et see kulu saab olema suurem ja küsimus, kas see on mõistlik ka ja lisaks sellele andmekaitse küsimus, sest lõppude lõpuks teab ju igaüks, et äh, me räägime ka tundlikest andmetest, millele igalühel ei tohi olla juurdepääs. minu arvates on mul kaks minutit äh, kõneaega, austatud president mulle öeldi, et mul on kaks minutit kõneaega. ei, teil on siiski poolteist minutit, ütleb äh, härra president. kaks minutit, ütleb härra Roil härra president ütleb ei, ei siiski, poolteist minutit ainult oli kõneaega, ma väga vabandan. andsin teile isegi äh, rohkem, kakskümmend sekundit lausa rohkem kõneaega. igal juhul sotsiaaldemokraatide nimel saab nüüd sõna proua Werner. palun, teil on kaks minutit. suur aitäh! mina tahaksin kõigepealt äh, raport raportööri tänada ja kolleege ka tänada, härra Roil ka rääkis äh, sellest heast koostööst, mis selle teemaga seoses on olnud. keskseks Energialiidu, liidu äh, ehitus, ähm, ehituse nurgakiviks on energia äh, kasutamise vähendamise, vähendamine, see aitab äh, energiat kokku hoida ja siin on meil väga suur potentsiaal ja see aitab meil ka kliimakaitse eesmärke täita. lisaks sellele äh, on energia võimalikult hea kasutamine kasuks ka sellele, et me oleksime vähem sõltuvad kolmandatest riikidest ja see säästab kõikide ettevõtjate ja tarbijate raha. energiamärgis on edu. energiatõhususe klasside näitamise kaudu on on äh, võimalik äh, nüüd tooteid omavahel võrrelda äh, ja seeläbi võtta vastu teadlik ostuotsus. see on aidanud kaasa sellele, et energiamärgist äh, on pidevalt edasi arendatud ning täna on reaalsus selline, et tooted on palju tõhusamad kui varem. hea energiaklass on otsustava tähtsusega ähm, ostuotsuse kujundamisel ning tööstusele on see võimalus äh, tagada endale konkurentsieelis. see edu on toonud kaasa selle, et tänapäeval on paljud äh, Äh, kodumasinad äh, kõige paremasse äh, kategooriasse ja A pluss on sageli kõige halvem klass üleüldse. aga see olukord on, ei ole ülevaatlik ja seetõttu on ülim aeg, et me looksime selguse elektroonikaseadmete turule ja sel põhjusel tegelikult oleme uhke selle üle, et me oleme ühiselt suutnud äh, Äh, välja töötada hea ja tugeva kompromissi kõige olulisemate äh, toodete puhul ja kõige olulisemate punktide puhul. kõigepealt äh, ühtse äh, kategooria sisseviimine aasta geeni, äh, see toob kaasa selguse ja selle, et tarbija saab lihtsalt tooteid omavahel võrrelda ja aru saada, kui tõhusad nad vastavad tooted on. teiseks, mis puudutab kõige sagedasemaid kodumasinaid, siis nendele tuleb väljendada võimalik, väljastada võimalikult kiiresti uued märgid ja teistele äh, seadmetele hiljemalt viie aasta jooksul. kolmandaks, äh, andmepanga loomine ühtse platvormi kontekstis, äh, mis ühendaks omavahel pädevad asutused, mis oleks ka tarbijale infoallikaks ja Äh, nii palju kui mina tean, siis liikmesriigid ka toetavad seda mõtet. Äh, mõnes valdkondas äh, meie seisukohast lähtuvalt, sotsiaaldemokraatliku seisukohast lähtuvalt on vaja veel üht-teist reguleerida näiteks keskne andmepank on minu arvates vägagi õigustatud lähenemine ja sotsiaaldemokraatidena me toetame seda, et, et, et liikmesriigid saaksid toetada ka vähese sissetulekuga mm, kodanikke. ja Ehm, ma soovin, et eh, see töö võetakse võimalikult suure häälteenamusega vastu ja et eh, meie esindaja saaks mandaadi triloogiks, aitäh! suur aitäh, kolleeg Werner teile ja nüüd ECR eh, e fraktsiooni nimel annan ma sõna Ashley Foxile, palun, teil on poolteist minutit. tänan, president ma igati toetan seda energiamärgise raportit. praegune süsteem ajab tarbijad segadusse ja mul on hea meel, et see A pluss, A kaks plussi ja, ja kolm plussi äh, võetakse kasutuselt ära ja me läheme tagasi AG klassifikatsiooni juurde. meil on hea meel ka, et on ette nähtud üleminekuks viieaastane ajaperiood, see on mõistlik ajaperiood nii tootjatele kui ka tarbijatele kuid meil on teatud reservatsioonid äh, tooted andmepanga loomise kohta Äh, meil on hea meel, et tekstis selgitatakse ka nõudeid tootjatele, mis komisjoni ettepanekus puudusid. see andmepank võib olla äh, kasulikuks turujärelevalve vahendiks, kuid me ei taha, et see muutuks suureks koormaks tootjatele me oleme samuti rahul, et see aruanne nõuab komisjonil silmas pidada kümneaastast ajaperioodi, kui otsustatakse tulevaste märgiste kohta. klassifikatsiooni muutmine toob kaasa ka kulutusi tootjatele äh, ja äh, on vaja selleks ajaperioodiks nii tootjatele kui tarbijatele teatud kindlus tagada. üleüldiselt me leiame, et sellest õigusaktist on kasu tarbijatele ilma kulude suurenemisse. me usume, et praegune direktiiv toimib hästi ja seetõttu me hoiatame mõningate fraktsioonide muudatusettepanekute eest, äh, mis tooksid äh, mittevajalikke ettekirjutusi ja tarbijatel poleks nendest kahju. see suretaks ka innovatsiooni üleüldiselt, see on hea raport ja meie fraktsioon fraktsioon toetab seda. Thank you uh,. uh Mr President Fox, do you accept blue card from Mr Sunny? härra Fox, kas te olete nõus vastama härra Sunny sinise kaardi küsimusele? härra Sunny, palun. suur aitäh, lugupeetud president, austatud kolleeg. Te kõnelesite pikalt uh, uuest süsteemist ja selle eelistest tarbijate jaoks just. Te rääkisite sellest, et tarbija saab äh, tooteid omavahel äh, paremini võrrelda, seda väitsite siis teie. aga kas te ei leia ka, et äh, tegelikult ka tööstus saab sellest kasu, et ka tööstust tuleks kaitsta, aitäh! palun teie vastus jah, president, ma leian, et nendest märki, märgistus on kasu tarbijatele, sest praegu on teatud tootetüübid, kus kõigil on märgitud AK pluss, A kaks pluss ja A kolm plussi. seega kõige äh, viletsamad tooted on A plussiga ja tarbijad äh, loodavad, et nad ostavad hea toote, aga tegelikult nad ei ole energiatõhusad ja ma muidugi tean, et igasugune seadusandlus tekitab ka teatud koormust tootjatele ja see võib tõsta hinda ka tarbijate jaoks, kuid ma loodan, et selle ettepanekuga saavutatakse õige tasakaal. tänan ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel äh, proua äh, Vernik geachte voorzitter ehm, beste collega's de hervorming van dit energie. austatud president austatud kolleegid ehm, Need reformid on suunatud kahele eesmärgile. kõigepealt tootja peaks saama stiimuli selleks, et innovatiivne olla, eesmärgiga äh, pakkuda energiatõhusamaid seadmeid ja teiseks äh, me tahame tõhusamat äh, kontrolli turu üle ja seda on võimalik saavutada parema koostöö abil ja parema teabevahetuse abil energiaagentuuride vahel ja seetõttu tuleb Äh, hoolitseda sellest, et tarbijad tõesti ostaksid äh, energiatõhusamaid seadmeid, seeläbi on võimalik vähendada ka elektriarvet. minu jaoks on väga oluline, et need eesmärgid saavutatakse äh, viisil, mis toovad kasu nii tarbijatele Mm, tootjatele kui regulatiivasutustele. meil on vaja ühtseid meetodeid selle tagamiseks, ähm, me peame arvestama ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete vajadustega, see ei tohiks neile kaasa tuua lisakulutusi äh, ja koormust. ITRE äh, komisjonis me leiame, et äh, me jõudsime hea kompromissini erinevate osapoolte seisukohtade vahel, kes on selles arutelus osalenud, ma arvan, et me valisime ambitsioonika tee ja sel viisil on võimalik eh, näidata, mis on võimalik ja mis ei ole võimalik, mida on võimalik saavutada ja mida ei tohiks teha. ja Volkswageni skandaal, eh, mida me oleme kogenud, eh, on ka seda näidanud ja seetõttu on ääretult oluline tagada see, et tarbija saaks jälle neid märgiseid ja silte usaldada, mida ta näeb ehm, külmkapid, mis liiga palju energiat tarbivad, on sama hullud minu jaoks kui auto, mis liiga palju diislit tarbib. Äh, sest et see tähendab seda, et tarbijaid petetakse, see on halb ka keskkonna jaoks ja äh, tarbija tunneb seda kõike oma rahakotis, kui nad peavad maksma elektriarved või käivad autot tankimas. ja äh, mina loodan, et me suudame seda ambitsioonikat teed kaitsta ka liikmesriikide hulgas, aitäh! ja nüüd kuue fraktsiooni nimel härra Silikotis. tänan juhataja, kõigepealt äh, tahaksin tänada härra Tamburanot hea töö eest. meie fraktsioon, kuue fraktsioon on kohe algusest öelnud, et on äärmiselt oluline omada süsteemi, mis on tarbijale lihtsalt arusaadav ja sisaldab äh, kogu vajalikku infot seetõttu me nõustume nende ettepanekutega, äh, mis on suunatud sellele, et kustutada selline märgis, mis on eksitav ja luua lihtsam märgistuse süsteem AG-klassina, nii et äh, tarbijad saaksid teha teadlikke valikuid ja kokku hoida energiat ning kokku hoida ka raha ja me oleme esitanud ka oma muudatusettepaneku, tehes ettepaneku, et see süsteem tuleks rakenduda, rakendada kohe ja kõikide toodete suhtes. meil on ka oluline ettepanek uue digitaalse andmepanga kohta, mis oleks tasuta juurdepääsetav ka tarbijate jaoks, kuid seoses selle andmepangiga on oluline et selles oleks rohkem infot toodete kohta ega tarbijate õiguste kohta, et sellest kujuneks vahend äh, tarbijate võimaliku petmise vastu. selleks, et see teoks saaks, me peaksime hääletama selle raporti poolt, et alustada kohe läbirääkimisi ja nüüd äh, roheliste nimel härra Benedik Javor. suur aitäh, lugupeetud president, austatud kolleegid. tegemist on väga olulise aruteluga, mida siin parlamendis pidada ning väga oluline on ka see, et tarbijad saaksid piisavalt infot seadmete energiatarbe koha pealt, kuid see äh, raport, äh, mis ITRE komisjonis äh, vastu võeti, ei sisalda väga palju härra raportööri esialgsest ettepanekust ning seetõttu me peaksime seda ettepanekut püüdma natukene päästa väga olulise tähtsusega on see, et raportor saaks mandaadi äh, kolmepoolseteks läbirääkimisteks, väga oluline on ka see, et äh, juba äh, aastal kaks tuhat kakskümmend kolm kannaksid kõik tooted märgistes kaalas aasta geeni ning väga oluline on ka see, et tarbijad Äh, saaksid infot ka ähm, toodete energiatarbimise ja elutsükli koha pealt. oluline on ka võtta tarvitusele ühtne märgis, aitäh. suur aitäh ja nüüd äh, saab ENF fraktsiooni nimel sõna proua Kappel, poolteist minutit, palun. ja suur aitäh, lugupeetud äh, president, lugupeetud volinik, see uus raport, mis puudutab energiamärgistust, teenib esmajoones tarbijate huve ning uued uuendused äh, on äh, sellised, äh, millest ma tahaksin tänada raportööri, see andmebaas on muidugi ka vastuoluline teema, aga see kõik ei ole tema tööd lihtsamaks teinud me räägime energiatõhususest ja energiatõhususe märgistusest, me tahame pöörduda tagasi AG skaala juurde ja Äh, äh, sellist A pluss pluss pluss süsteemi ei tohiks siis tulevikus enam eksisteerida. kaheksakümmend viis protsenti Euroopa tarbijatest usaldavad just neid märgiseid ostuotsuse tegemisel äh, ning see kõik aitab kaasa ka tootjatele to,, tootjatel töötada välja innovatiivsemaid lahendusi. aga meil on vaja lihtsustada ka toodete võrdlemist Äh, meil on siis nüüd lihtsustatud A kuni G skaala etiketimärgis ja seeläbi peaks tarbija saama teha tõhusamaid ja teadlikumaid otsuseid, seeläbi tuleks vähendada ka ähm, energiatarbimist ja energiaarvet äh, ja äh, need märgised peaksid põhinema mitte laboritingimusel tehtud testidel, vaid reaalsel tarbimisel äh, äh, me peame äh, äh, arvestama ka sellega, et äh, võib tulla siin uus eskaleerumine kui, kui kakskümmend viis protsenti või rohkem on kõige kõrgemas A-kategoorias. me peame ka sel-, me peame ka selle probleemi lahendamisega tegelema, aitäh. aitäh. ja nüüd saab sõna härra Gunnar Hökman. Mr Speaker, thanks to the lugupeetud juhataja, suur tänu raportöörile on oluline, kui me arutame energiatõhususe märgistust, mainida, et äh, mõte ei ole selles, et asjad õigesti äh, toimiksid, vaid äh, idee on selles, et asjad paremini toimiksid. ja seetõttu on oluline omada selget märgistust, millest on lihtne aru saada, sest see annab tarbijatele võimaluse alati teha parim valik ja toetab ka tootjaid, kes soovivad paremat tehnoloogiat välja arendada. ja see on oluline mitte ainult tänase arutelu jaoks, väga paljude teiste energia teemal toimuvate arutelude jaoks, kus räägitakse energiatõhususest. iga uus äh, põlvkond äh, seadmeid on parem kui eelmine ja äh, ja kui me sellise arengu külmutaksime, siis see oleks põhimõtteliselt vale. ja seetõttu on selge, et me peame arutama ka energiamärgistuse küsimust ja seetõttu on oluline mitte äh, liiga usaldada bürokraate, mitte usaldada, et me suudame teatud regulatsioonide läbi seda saavutada. see ei ole andmebaasi põhine, see on tootjate tegevuse, äritegevuse põhine ja kui äh, eh, äh, eh, andmebaas on bürokraatlik, siis hakkab ka takistama arengut ja seetõttu ma toetan kompromissettepanekuid ja samas tahan rõhutada, et see peab olema avatud äh, äh, äriettevõtete juhitavale tehnoloogia arengule ja dialoogile tarbijatega, tänan. suur aitäh ja nüüd äh, Flavio Sonato, Sonato, palun suur aitäh! kliimamuutused ja energiatõeline kindlus, see käib läbi samuti läbi tarbijate teadliku vaba valiku. tarbijad eelitavad, eelistavad tõhusaid äh, seadmeid ja aastaks kaks tuhat kakskümmend loodetavasti jõuame me äh, Äh, nii kaugele, et hoiame kokku sadu miljoneid äh, tonne naftat. Äh, seadmete tõhususe puhul aga tuleb ikkagi lähtuda sellest, et need peavad olema tõhusad, kuid samuti selleks on vaja, et meie endi poliitika oleks sidus ning et tagaks Äh, selged ähm, juhised tarbijate jaoks. tahaksin tänada härra Tamburanat äh, väga äh, hea töö eest. me näeme, kuivõrd kaugele me oleme tehnoloogiliselt jõudnud, võttes arvesse seda, millised on eripärad selles valdkonnas, siis on tõesti vaja lihtsustada ja muuta üheselt mõistetavaks, selgemaks praegune märgistussüsteem. ma loodan, et nõukoguga läbi rääkides jääme, suudame saavutada oma tahtmist teatud punktides. suur aitäh! härra Jose Blanco Lopez. suur tänu, president. energiatõhususe märgistuse määrus on kahtlemata, on võti tarbijate jaoks teha teadlikke valikuid, omades parimat infot eh, kodumasinate mõju kohta energiaarvele, elektrienergiaarvele. tegemist on määrusega, mis kahtlemata aitab meil vähendada kasvuhoonegaaside heitmeid ja seetõttu on vaja selle märgistuse klassifikatsiooni muuta sest praegu on liiga palju tooteid ülemistes klassides, nendest energiatõhusamates äh, klassides, mis vähendab selle klassifikatsioonisüsteemi väärtust. ettepanek aitab ka soojatooteid, sest äh, kui nemad soovivad kasutusele võtta seda märgist, me peame neid aitama. klassifikatsiooni muutmine aitab vältida äh, sellist skandaali, nagu on tekkinud praegu autode heitmete kogustega uh,. Now deputy Jeppe Kofod, one minute careful please. suur tänu ja nüüd parlamendisaadik Jeppe Kofod üheks minutiks. tänan, president kahe tuhande kümnendal aastal võetud otsuseid me püüame nüüd tugevamaks muuta, kuna on kehtestatud ka ranged nõudmised tootjatele ja tänu sellele aastaks kaks tuhat kakskümmend me saame kokku hoida terve Itaalia energiatarbimise ja äh, kolmsada kolm tuhat kakssada krooni saavad kokku hoida tarbijad oma energiahirmede ja seetõttu iga päev Euroopa kodanikud äh, mõtlevad sellele nii Taanis kui ka Portugalis. see õigusakt saab olema kahtlemata Euroopa jaoks edukaks ja me tugevdame seda ja laiendame, püüame lahti saada need E plussi klassidest, mis on tekitanud segadust nii pesumasinate, tolmuimejate seas ja tulevikus saab olema ainult klassid A kuni G, mis on lihtsamini arusaadav, see on parem keskkonna jaoks ja see aitab kokku hoida ka meie elektrienergia arvelt no,. Uh, suur tänu. ja nüüd äh, äh, vaba mikrofon äh,, rahvasaadik Bogovitš E, suur aitäh! mina toetan seda algatust Äh, millega nüüd edusamme saavutatud, äh, tõhusam energiakasutus äh, on seotud nende väljakutsetega, mis meie ees on, kliimamuutuse vastane võitlus, energiasõltuvus kolmandatest riikidest Euroopas ja nii edasi. viimase kahekümne aasta jooksul on Euroopa intensiivselt tegutsenud selle teema rindel ja tegelikult on juba plussidest nüüd puudus kätte tulnud praeguse süsteemi puhul ja see tähendab seda, et selle ettepanekuga me liigume õiges suunas see toob kasu kaasa tarbijatele ma loomulikult toetan äh, märgistuse muutmist, äh, tervitan seda, et äh, võetakse mm, kasutusele skaala aastal geeni, kuid teisest küljest tuleb meetme üle teostatavat kontrolli tõhusamaks muuta ja alati tekib küsimus, et kas see märgistus, mis nüüd kasutusele võetakse, ka tegelikkust peegeldab, aga igal juhul ma toetan seda ettepanekut, aitäh. Not, Notis Marias. kolleeg Notis Marias, palun. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πολιτική της ενεργειακής απόδοσης βρίσκεται σε συνέχεια. Energiatõhususe poliitika on seotud tarnekindlusega, kliimamuutuste vastase võitlusega ja jätkusuutliku arenguga siseturuga. aga praeguse asjade seisu puhul, eriti just lõunapoolsetes Euroopa riikides, on vaja, et energiamärgistus aitaks võidelda energiavaesuse vastu, see on tege-, tõeline häbilugu. kaks tuhat neliteist oli meie eesmärgiks paika pandud see, et jõutaks kahekümne seitsme äh, protsendilise tõhususe kasvuni aastaks kaks tuhat kolmkümmend. kõik ettevõtjad peavad edastama õige info toodete energia tarbimise kohta selleks, et tarbijatel oleks pilt selge, kuid samuti peab äh, olema neil võimalus õiget infot saada, nii et nad saaksid äh, informeeritult oma valikuid teha, seeläbi on võimalik kodanikele aidata kaasa, aidata energia kokkuhoidu. komisjon omalt poolt peab jällegi äh, tagama piisava rahastamise selleks, et kodanike fenomeen oleks tagatud aitäh ja nüüd saab sõna härra Jakovtšits, palun. lugupeetud äh, president, äh, kõigepealt äh, tahaksin ma avaldada toetust sellele raportile ja sellele ettepanekule. ma arvan, et see on midagi sellist, mis kindlasti aitab parandada toodete valmistamist ning annab kasu ka tarbijatele olukord oli äh, väga segane eelmise märgistamissüsteemi ajal. Äh, meil on vaja süsteemi, mis oleks lihtne, äh, midagi sellist, mida meil tõepoolest vaja on ning sellega seoses tahaksin avaldada sellele ettepanekule igakülgselt toetust. aga proua volinik, mul on teile ka üks küsimus. kas meil ei oleks vaja ähm, midagi lihtsat ka teiste teenuste jaoks ja toodete jaoks, mis meil ühisturul on, näiteks väga lihtne märgistamissüsteem teenuste kvaliteedi või toodete kvaliteedi kohta. no mulle tundub, et ähm, ühisturul peaks asju ühtselt märgistama, vähemalt toodete kvaliteeti, aitäh! ja nüüd äh, saab sõna härra Kelly. palun ma olen äh, käinud COP kahekümne esimesel Pariisis, seal sõlmiti esimene globaalne kokkulepe, millega kõik riigid hakkavad vähendama kasvuhoonegaaside heitmeid ja hoiavad temperatuuri tõusu allapoole äh, kahte kraadi. ja energiatõhusus on kahtlemata üks valdkond, mis saab siin oma panuse anda ja väga palju rohkem tuleb ära teha ja mul on väga hea meel, et meil on olemas nüüd eesmärgid ja nüüd saame hakata tegelema üksikasjadele. tarbijad kindlasti tahavad anda oma panuse, tahavad meie planeeti päästa ning tahavad oma energiaarveid vähendada. E, e, meil on vaja e, kõige paremat süsteemi, olgu see süsteem tähistatud A-de või plussidega Äh, ma arvan, et äh, uuele süsteemile üles, üleminek ähm, peab olema selline, mis on tarbijate jaoks lihtne ja see aitab meil saavutada neid väga olulisi äh, eesmärke, nii et aitäh kõigile. ja nüüd Euroopa Komisjoni nimel saab sõna proua Cecilia Malmström, palun, volinik Eh, suur aitäh, president, lugupeetud parlamendisaadikud. tahaksin teid tänada selle väga kasuliku arutelu eest. ma arvan, et meie ridades valitseb tugev üksmeel ning tugev toetus selleks, et me energiamärgistuse läbi vaataksime ja muudaksime selle tarbija jaoks lihtsamaks eh, mõned sõnad nüüd andmebaasi kohta. Eh, sellega ei kaasne suurt halduskoormust, lihtsalt Äh, tootjatele keht- ja impordijatele kehtestatakse kohustus mudel või toode registreerida, äh, laadides üles siis info, mida nõuavad juba teised olemasolevad delegeeritud aktid. tehnilised dokumendid äh, on kättesaadavad ainult turujärelevalvega tegelevatele asutustele, nii et, et andmete turvalisus on tagatud, komes-, komisjonil on selliste andmebaasidega juba äh, kogemusi ning mis puudutab kulusid, siis äh, need kulud tegelikult oleksid võib-olla väiksemad kui praegu, sellepärast et tootjad ei peaks enam hoidma äh, viis aastat tehnilisi dokumente, et neid äh, järelevalveasutustele esitada. nii et, et ma loodan, et äh, see on kasulik vahend tarbijate jaoks ja mitte täiendav koormus. loomulikult ma olen nõus sellega, et meil on vaja paremaid äh, ja lihtsamaid standardeid kogu siseturu jaoks. kahjuks seda probleemi me täna siin lahendada ei saa, aga täna saame saata tugeva signaali et me tahame teha midagi olulist, me tahame tarbijate elu hõlbustada. me tahame teha olulist tööd selleks, et energiamärgistusi muuta ja komisjon on valmis tegema Euroopa Parlamendiga koostööd, et selle ettepanekuga ühele poole saada ja tahaksin veel kord tänada raportööri ja variraportööre tehtud töö eest, suur aitäh! aitäh! Äh, aitäh teile, proua volinik ja lõpetuseks saab sõna meie raportöör härra Tamburano, palun. aitäh. Äh, tahaksin tänada volinikku ja ka kõiki teisi kolleege äh, selle töö eest, mida me oleme ühiselt teinud Äh, tahaksin neid tänada kriitika eest ja ka äh, kommentaaride eest. ka kriitikast on olnud kasu, sellepärast et ma tahaksin, et raporti tekst oleks võimalikult tasakaalus. Äh, viimastel kuudel, kui me oleme seda raportit koostanud ja ettepanekuga tegelenud, on mul silme ees olnud üks pilt või, või mul on üks unelm olnud kaks koma null märgistus ja ma loodan, et selline märgistus saab võimalikuks tänu süsteemi reformile ma usun, et ühel päeval äh, saan ma minna elektritarvete kauplusesse ning näha seal meie uusi äh, märgistusi, äh, seda, kuidas Euroopa kodanikud neid kasutavad. selline süsteem on Austraalia kodanikel juba aastaid olnud ja oluline on, et üha rohkem ja rohkem tooteid oleks sellise süsteemiga hõl-, hõima-, hõlvatud et äh, sellest äh, oleks tõesti kasu tarbijatele ning äh, võib-olla tulevikus see juhtub, et meil on ka rakendus, mis annab infot selle kohta, millised on tegelikud kulud tarbija jaoks ja Äh, kui palju äh, nende tarbimine konkreetselt maksma läheb ja nad saavad siis äh, seadmeid valida vastavalt sellele, millised on neie vajadused ähm, ning nad ostavad siis võimalikult säästliku seadme ma loodan, et see märgistus aitab sellele kaasa ja ma loodan, et see saab teoks niipea kui võimalik. antud hetkel vajab Euroopa väikeseid edulugusid ning ma loodan, et me ühiselt suudame seda saavutada. aitäh, aitäh äh, härra Tamburanole. ja nüüd äh, on see arutelu lõppenud ja hääletus toimub